Pan Przewodniczący! E, kallid kolleegid, palun võtke istet, kolleegid, palun ist-, võtke istet. kallid kolleegid, daamid ja härrad. mul on teile jagada üks kurb uudis. paari sõnaga paluks kallid kolleegid, mul on teile jagada üks kurb uudis. härra Angelo Vassalo, viiekümne seitsme aastane kampaaniast Itaaliast pärit linnapea, mõrvati eelmisel nädala pühapäeval Camorra poolt, kui ta oli teel koju. teda tunti paremini keskkonnalinnapeana kes oma regiooni looduskeskkonna pärast tõsist muret tundis. ta võitles alati organiseeritud kuritegevuse vastu oma linnas, ta oli äärmiselt inimlik oma suhetes oma linnakodanikega. me ei saa alahinnata organiseeritud kuritegevuse rolli mõnedes meie liikmesriikides. me peame öö, olema solidaarsed selle kurjuse väljajuurimisel meie ühiskondadest, selleks et Angelo Vassalos surm ei oleks olnud, ei oleks nii kasutu. ma paluksin teil tõusta üheminutiliseks leinaseisakuks härra Vassalo mälestuseks. suur tänu! niisiis kolleegid nüüd läheme hääletuse juurde ma näen, et härra Karimil on protseduuriline küsimus. president, president, aitäh. nelikümmend kaheksa tunni pärast äh, tähistavad paljud moslemid Ramadani lõppu ja meie mälestame üheteistkümnenda septembri sündmusi, aga selle sündmusega peaks samalaegselt aset leidma Koraanide põletamine. USA administratsioon on selle hukka mõistnud, samuti Vatikan ja ma loodan, et ka Euroopa Parlament teeb sama. The extreme act of Quran burning is Koraani põletamise tegevus on ühe mehe poolt välja mõeldu ja tema tegevust ei tohiks ühtlustada sellega, mida teeb läänemaailm ja kristlased. moslemid igal pool teavad, et läbi selle Koraani põletamise ei saavuta see kirikuõpetaja mitte midagi. ta on üksi oma usus ja oma riigis. ainult äh, midagi perversset võib sellest sündida, aitäh